seisukoht on enamiku seisukoht ja on ka neid, kes ei ole siin nõus olnud, eriti sotsialistidest, demokraatidest, ka roheliste hulgast ning kuuest. ja kui ma pean nii kõvasti rääkima, siis see ajab mind ka köhima. Karin, kas sina tahtsid sõna? jah, aitäh, proua esimees. kõneledes Rahvapartei nimel arvestades hetke kriisi ning olukorda Kreekas, leiame me, et on äärmiselt oluline, et parlament äh, paneb meie positsiooni hääletusele, et äh, näha, kus meie oleme majandusjuhtimise paketiga. ja suuresti ning sellega me oleme väga rahul, saavutasime me nõukoguga kokkuleppe tänu suurepärasele tööle äh, Äh, mida tegid nõukogu ja komisjoni meeskonnad. Äh, Andres Karmanit tahaksin eriti just mainida, sest äh, ta pidi olema äärmiselt kannatlik, otsusekindel, paljud tugevad argumendid tuli esitada siin diskussioonis, et lõpptulemus saavutada, see ei olnud lihtne ja väga lihtne on äh, siin kriitika alla sattuda nende asjade pärast, mis said tehtud valesti, aga palju sai tehtud ka õigesti ja tänu tema pingutustele saavutasime me eelmisel nädalal läbimurde ning äh, kell kolm hommikul, neljapäeva hommikul ka lõpptulemuse pärast kaheteisttunniseid läbirääkimisi. Äh, sinu jaoks oli see kahekümne kolme, kahekümne nelja tunnine tööpäev, nii et tänan sind väga selle eest aga tahame see nädal äh, teha, jõuda ka hääletusele, et parlamendi positsioon oleks selge, sest vastasel juhul äh, saavad ECOFIN-i järeldused ülemkogu õnnistuse ja see on siis ka lõpp ja parlament jäetakse välja. Äh, ja ilmselt ei üllata teid see, et parlamendil oli tõsiseid probleeme mõningate nõukogu järeldustega teisipäevast ning see seab ohtu selle, et parlamenti enamus seda paketti toetaks. ja me ei taha, et see enamuse toetus ohtu satuks. et äh, neljapäeval, kui me näeme arenguid äh, nõukogus, äh, ja räägin nüüd Jean-Paul Gossessi sõnadega, me peame meeles pidama, mis toimus aastatel kaks tuhat kolm ja kaks tuhat viis. me peame hoolitsemas selles eest, et Äh, nõukogus ja komisjonis oleks tõhusad otsuse tegemise pädevused ja seetõttu parlament tahaks nõuda, et äh, sanktsioonide menetluse algus, et äh, see läheks ümberpööratud kvalifitseeritud, kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusele. ja teine asi, mida tahaksin mainida, on see, et pärast pikki läbirääkimisi erinevate parlamendi poliitiliste seisukohtade vahel suutsime me leida ühisjoone, mis puudutab äh, makromajanduslikke ebatasakaalusid äh, ja sümmeetriat, asümmeetriat, äh, milline on lähenemine, kui asi puudutab makromajanduslikke ebatasakaalu. tegemist oli väga delikaatse tasakaaluga, mis me saavutasime ja tänu teisipäeva öösel saavutatud edule leidsime me ka ehm, sellise joone, mida, millega nõukogu peaks leppima, et see on sümmeetriliselt kohane, ka selle muutis ECOFIN ära. nii et eh, ka siin tahaks parlament oma seisukoha juurde jääda, nii et Rahvapartei nimel eh, tahaksin toetada neid menetlusi, mille proua Pauls välja tõi, et me läheme hääletusele äh, Äh, paneme hääletusele neljapäeva öösel kell kolm saavutatud läbirääkimiste tulemuse koos äh, muudatusettepanekuga, mis puudutab ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse äh, kasutamist, kus parlament tahab kindlasti enda juurde jääda. see on vastutustundlik käitumine ja niimoodi näitame me ka välismaailmale, milline on parlamendi seisukoht kuigi ma olen teadlik sellest, et eriti mis, mis puudutab stabiilsuse kasvupakti, on endiselt parlamendis erinevaid seisukohti, aga äh, Rahvapartei jaoks jätkusuutlikud äh, riigi finantsid, selle eest vastutamine on võtmeküsimus ning seetõttu hea meelega oleme valmis toetama äh, sellist paketti sellisel kujul, nagu ta hetkel on. aitäh, Uudo, palun! proua esinaine, meie fraktsioon on alati öelnud, et meil on vaja hädasti avalik äh, eelarvete stabiilsust, seetõttu oleme alati valmis äh, looma korraliku paketi ja viima lõpuni läbirääkimisi nõukoguga, aga me peame olema ka võimelised seda saavutama. me ei saavuta seda nii, et me kehtestame trahve, vaid me saavutame seda ainult äh, tasakaalustatud strateegia abil, kus me kaitseme rahvamajanduste tuumi, mis hoolitsevad Äh, majanduskasvu eest, kus võetakse arvesse ka jätkusuutlikkuse äh, aspekte ja seda, mis on kirjas äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias, see, mida ütles proua Portman Kool, äh, äh, tähendab seda, et me üritame suhteliselt lühikese aja jooksul äh, läbi suruda suhteliselt väikese häälteenamusega seda hääletust, ilma et parlamendi enamus oleks saanud tutvuda sellega, minu meelest on see väga problemaatiline ja eriti just võttes arvesse Kreeka olukorda ja olukorda, milles Eurotsoon praegu on, tuleb ei tohi edasi lükata majanduspoliitilisi meetmeid, mida on vaja. me ei tohi öelda, et praegu oleme meie karistuspataljon ja siis äh, hakkame tegelema majanduskasvuga. seda me praegu teha ei tohi ning seetõttu on vale sellist äh, lähenemist kasutamata. mul on kahtlusi äh, läbi, mis puudutavad lähe, läbipaistvust ja selle menetluse mõistetavust ja ma väljendasin neid kahtlusi ähm, et, see, meie koosoleku kinnises osas, minu meelest on äh, vaja avalikkusele neid ettepanekuid tutvustada, hoolitseda läbipaistvuse eest ja siis äh, jõuda konsensusele, mina pakun veel kord välja selle, et me oleme valmis kompromissile minema, mis hõlmaks kogu parlamenti, kahjuks ma Briti konservatiividelt sain negatiivse vastuse Euroopa Rahvaparteilt, sain ma negatiivse vastuse konservatiividelt, sain ma ja kogu ECR oli vastu, ALDE vastust mul veel ei ole, ma ei tea, kas praegu on mõni ALDE fraktsiooni liige siin, ma kuulaks meeleldi nende vastust, meie jaoks on need asjad väga olulised äh, selles poliitilises tülis, mis äh, ja need määravad ka meie seisukoha. ma arvan, et kui me hääletame juulis, hoolitseme äh, suurema häälteenamuse saavutamise eest, selle asemel, et praegu väikese häälteenamusega selle väga kiiresti öösel kokku lepitud ettepanekut toetada, siis meil, me oleksime ettepan-, edukamad ja ma palun, et te toetaksite minu ettepanekut. Silvi, palun aitäh, proua esineja, eelkõige ma tänan kõiki, kes on selle teemaga tegelenud, sest et äh, see on olnud väga keeruline ja pikk protsess ja ma arvan, et raportöör on väga hästi vastu pidanud, muuhulgas äh, öösel töötades, ma tänan kõiki, kes on väga palju äh, nõukogu ja komisjoni, kes on aidanud meid samuti I kaks märkust, üks puudutab kaasotsustamismenetlust ja teine protseduuri. Äh, äh, ma pean siin väljendama pettumust sest äh, äh, praegu äh, on meil konflikt just nimelt nende valitsustega, kes ise ju soo-, soovisid äh, Lissaboni lepingut ning me soovime, et nad Lissaboni lepingust paremini kinni peaks. Äh, Lissaboni leping ei tähenda ja, ja kasutusestamismenetlus ei tähenda ju seda, et, et parlament lihtsalt omapoolse heakskiidu annab, vaid ma sooviks, et, et võetaks arvesse Äh, üksnes äh, rahvuslik, äh, oma siseriiklikke probleeme, see, mis sel nädalavahetusel toimus, on väga pettumust valmistav, sest ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse osas ei tehtud mingeid edusamme, vaid tehti suuri vigu minu meelest just nimelt nende makromajanduslike meetmete osas, mis tunduvad mulle väga rasked olevat. ja meile öeldi, et äh, Euro pluss äh, paketist ei soovita samuti kinni pidada, mis alles hiljuti vastu võeti. Äh, ette on nähtud ühine kontroll nendele riikidele, kellel on ühine valuuta, see ei ole midagi, mida, mille parlament on välja mõelnud, vaid see on tõesti hädavajalik. nüüd teine asi, ALDE fraktsioon on nõus ühinema nende fraktsioonidega, kes soovivad hääletust neljapäeval ja jätta öö, ja soovivad jätta ukse lahti. ma tahaks öelda Uudo Palmanile, et igal juhul on vaja jätkata arutelusid nõukoguga, jätkata ka arutelusid omavahel, aga meil on ka ajakava probleem, mis meie jaoks on olnud otsustava tähtsusega, see on eh, Euroopa Ülemkogu toimumine, et kui äh, riigi ja valitsusjuhid soovivad arvesse võtta Euroopa Parlamendi positsiooni, siis meie positsioon peab olema võimalikult äh, kin-, kindel ja ühtne ning me, kõik meie fraktsioonid peaksid mõtlema meie positsiooni peale ning mis on, äh, ning viimane asi, e-, eurovõlakirjad, ma olin oma tekstis nõus mm, väga paljude järeleandmistega nõukogule. eriti me olime nõus välja jätma need stiimulid, mis meile tundusid väga olulised olevat ning see teema on meie jaoks väga oluline, me soovime väga selget äh, avaldust komisjonilt, et kui komisjon, ja kui komisjon seda ei tee, siis me soovime, et see avaldus läheks teksti enda sisse, see on minu jaoks väga oluline ning äh, mis puudutab raportit, siis äh, uute äh, meetmetega on Elisa Ferreira väga palju tööd teinud, on tehtud väga palju tööd nende asjadega, millele avaldas teie Bermanche'i Euroopas poolaasta raport, nii et kindlasti on siin mõningane lisaväärtus, me ei taha nüüd kõigest sellest loobuda, eriti mis puudutab majandusdialoogi, ei soovi me Äh, loobuda sellest, et äh, Euroopa riigid peaksid omavahel asju arutama, kui tegemist on kõiki puudutavate probleemidega, aitäh! Philip, aitäh! kõigepealt äh, tahan ma öelda, et meie rohelistena toetame väga ranget majandusjuhtimist, meil on seda Euroopas vaja, aga see peab vastama kolmele kriteeriumile, et ta peab olema kõigepealt tõhus ja see on täitsa selge Äh, samuti peab see olema jätkusuutlik aja jooksul ning lõppkokkuvõttes peab see olema ka õiglane. ja siin me leiamegi, et hetkepakett ei ole päris piisav, nii et me võtame selle koha pealt vastu nüansika seisukoha, siin on häid asju ja on asju, mis ei vasta nendele kriteeriumitele, mida ma just mainisin ähm, Äh, stabiilsuse kasvupakti äh, osas Wortmann Kooli ja Goulart raport, siin meie fraktsioon hääletab vastu. ja väljendan ennast äh, siin selgelt, mis oleks aidanud meil selle paketi poolt hääletada. kaks puuduvat sidet. esimene lüli on see, et on tugev distsipliin mitte ainult avalike kulutuste osas, vaid tugev distsipliin ka selle osas, mida me peame tegema investeeringutega, vaesusevastase võitlusega, kliimamuutuste vastase võitlusega, tööhõive tagamisega ja nii edasi ja sellist distsipliini meil ei ole. selle nimi on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend ja see on tegelikult nali, sest mitte keegi ei pööra sellele tähelepanu me tahtsime panna distsipliini ja sellise siduva distsipliiniga Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend osas raportisse, aga enamus seda ei toetanud. teiseks, me ei saa saavutada fiskaalset jätkusuutlikkust, kui me ei sea sissetulekuid ja kulutusi tasakaalu ja sissetulekute poole pealt see parlament ja mitte ainult parlament, vaid liikmesriigid jätkuvalt äh, on keeldunud igasugusest progressist. mind oleks saanud veenda seda stabiilse kasvupakti toetama esimese sammuga, kui ma teaksin, et kohe varsti pärast seda tuleb ka maksustamispakett, aga see ei ole isegi kuskil läheduses, seda ei eksisteerigi. ja selles mõttes on see kogu pakett meie arvates tasakaalust väljas. makromajandusliku järelevalve osa on teine, siin me ehitame uusi asju, me tekitame uue raamistiku, üritame võidelda teema, küsimustega, mis tegelikult on põhjustanudki kriisi Hispaanias, Iirimaal ja mujal ja selles mõttes on meie arvates saavutatud head edu. tahaksin lihtsalt väga avatult öelda ka seda, mida ütlesin suletud uste taga Äh, see võib kõik usaldusväärne olla ainult siis, kui makromajanduslik järelevalve läheb äh, mõlemat pidi ja äh, kus see kohane on, peaksime me vaatama nii ülejäägi kui defitsiidi riike, sümmeetria küsimus väljendan ennast siin selgelt, äh, nõukogu äh, täiesti järjekindlalt äh, ja põikpäiselt keeldub sellest ja me teame, miks. mul on hea meel, et parlament on siin saavutanud kokkuleppe omavahel. tean, et need on neid, kes tahaksid minna kaugemale, kes päris nii kaugele minna ei taha, aga põhimõtteliselt oleme me leidnud kokkuleppe ja kui me suudame sellest kokkuleppest kinni pidada, siis jääme ka meie oma jah-hääle juurde makromajanduslike järelevalvepaketi osas ja lõpetuseks ma arvan, et Wikifordi töö eelarveraamistike osas on saavutanud häid tulemusi, ka seda me toetame, selles mõttes, et meil on vaja professionaalseid mooduseid, kuidas eh, eelarveid koostada. ja ühe asjaga tahaksin lõpetada. Äh, päris palju on mainitud viimase paari päeva jooksul Pariisi, Berliini mina loomulikult olen väiksest riigist, äh, aga tean ka, et äh, Euroopas ei ole realiseeritud midagi suurt ilma väga tugeva ja järjekindla äh, juhtrollita Prantsusmaa ja Saksamaa poolt. ja oleksin eeldanud, et need kaks juhtriiki, kõige suuremad majandused, kõige suuremad ühiskonnad Euroopas, et nad oleksid Euroopale liidriks, et saavutada palju ambitsioonikam majandusjuhtimise pakett, mida me Äh, mis siis lõpuks saime, me saime selle kuulsa kokkuleppe. Äh, nii et mina toetan teid äh, selles osas, et me takistame ümberpööratud kvalifitseeritud häältemast, teie aitate mind sellega, et sümmeetriat takistatakse, sest niimoodi me kuidagi midagi ei saavuta ja saame takistuseks kogu äh, Euroopa tulevikule. Liisa ja Karl tahavad sõna saada, nemad on lapo-, raportöörid, nüüd on sõna võtnud äh, aga Bermuda rahandusminister, juht äh, pidi meiega alustama siin arvamuste vahetust viis minutit tagasi ja tema ootab ning äh, ka nõukogu eesistujaga peame me siin kohtuma, nii et ma palun, et te oma sõnavõtud äh, jätaksite lühikeseks Äh, sõna saab ka härra Feio, kes on raportöör, aga keegi teine äh, sõna ei saa välja arvatud juhul, kui mõni raportöör seda veel ei soovi. Elisa, palun. aitäh, äh, proua esimees. teen lühidalt, ma ei hakka kordama enam seda, mida ütles Udo Pullmann selle kohta, kuivõrd ebapiisav on see, et praegusel ajahetkel äh, Äh, sanktsioonide pakett äh, esitatakse, äh, makromajanduslikud tasakaalutused on midagi uut, mis puudutab vana stabiilsuse kasvupaketti ja kuna see on uus ja kuna selle eesmärgiks on laiendada lähenemist sellele, mis hetkel Euroopas tegelikult toimub, siis on äärmiselt oluline, et me sellega täpselt paika saaksime. meie parlamendis tahtsime olla väga tihedalt kaasatud nii nagu kaasotlus, otsustusmeelsus ka seda ette näeb, eh, mitte ainult sanktsioneerimise osas, vaid ka selle osas, eh, ka arutluste osas, eh, et näha, mis meil ees on ja mida me tegelikult sanktsioneerime. oleme teinud tõsist tööd ja tahan tänada eesistujat ja komisjoni väga tõsiselt selle eest, mida nad on teinud. parlamendi seisukohast me tahtsime saavutada delegeeritud õigusakte ja kompromissi vaimus äh, Äh, loobusime nendest, äh, saates vastatuseks erinevad küsimused, milles on kesksel kohal äh, vajadus vaadata Euroopat tervikuna, mitte aga eraldi riike ja eesmärgiks siis oleks riike sanktsioneerida. meil on juba piisavalt sanktsioone, me peaksime aru saama siseturu keerukusest, ühtsete horisontaalsete poliitikate ja seetõttu see sümmeetria ei ole mingi marginaalne punkt, see on keskmes vajalik selleks, et aru saada, mis toimub Euroopas siseturul, eriti just Eurotsoonis. seetõttu on äärmiselt oluline, et tuleb hinnata seda tasakaalu, mis me eesistujaga saavutasime ning on tõesti pettumust tekitav, et nüüd me oleme kaotanud ühe nendest Äh, kõige olulisematest osadest, äh, mille osas me kokkuleppe saavutasime, nii et tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes pingutasid selle nimel, et me saaksime stabiilse ühispositsiooni ning ma loodan, et äh, tulevikus nende menetlustega, mida me tahame kasutada, saavutame me laia konsensuse paketi osas, mina aga ei suuda loobuda ühest olulisest osast eh, tasakaalu puudumise raportis, mis on, puudutab siis eh, sümmeetriat, asümmeetriat. Eh, ma loodan, et edaspidi me ei tee mingeid valesid samme, sest valed sammud on nähtavamad ja mõjukamad kui need õiged sammud, mida Euroopa peab tegema selleks, et tulevikus edu saavutada. Karl, palun. aitäh, proua esimees. esiteks sooviksin samuti tänada kolleege, eriti nõukogu ja Ungari eesistujad selle eest, et äh, nad on teinud tõsist tööd selleks, et saada meid siia, kus me praegu oleme. loomulikult see olukord oleks võinud olla tunduvalt lihtsam, aga samas äh, ilmselt peame ka tunnistama seda, et äh, on fundamentaalseid poliitilisi erisusi, eh, mida ei ole võimalik lahendada kuidagi muud moodi kui hääletusega ja see ongi osa demokraatiast. olen nõud, nõus Eliisaga, et eh, hea tee on tehtud selles osas, et saavutada ühispositsioon makro osas, eh, see on nõudnud palju kompromisse, aga lõppkokkuvõttes on tulemus minu arvates siiski hea ja äh, tahan kinnitada oma kolleegidele, et me jääme oma kokkuleppe juurde, mis puudutab ka sümmeetriat, sest et see on õige moodus, kuidas neid asju ajada. loodetavasti nõukogu seda ka mõistab ja mis puudutab stabiilsuse kasvupakti, siis mina isiklikult tõesti kahetsen seda, et sotsiaaldemokraadid äh, leiavad, et nad ei saa selle poolt hääletada, aga samas on siin ka fundamentaalne erisus ja ma ei näe, et seda oleks võimalik kuidagi lahendada mingi kompromissläbirääkimisega. ja seetõttu ei ole minu arvates mõistlik seda äh, protsessi enam pikendada. ja mul on hea meel, et siin saavutati ka enamus äh, neljapäeval äh, Äh, see põhimõtteliselt paneb ülemkogule suure vastutuse ja ma olen väga nõus sellega, mida ütles minu kolleeg härra Lamberts. see, kuidas Prantsusmaa ja Saksamaa asju praegu ajavad, ei tundu olevat eriti viljakas ja ma tõesti loodan, et äh, ülemkogu äh, reedel hindab ka seda sisu versus võimalikku prestiiži, mis oleks võimalik saavutada sellisest kokkuleppest, sest kui eh, eh, no kui see prestiiž saab olulisemaks kui Euroopa tulevik, siis see, see jääb ülemkogu kaela, selline otsus teha. mul on hea meel, et meie oleme siin teinud kõik selleks, et saavutada kokkulepe. aitäh. Diego, palun. suur aitäh, proua esimees, teen lühidalt Äh, kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes äh, on selle, selle kausta osas äh, koostööd teinud variraportöörid, raportöörid, ka nõukogu ja komisjoni liikmed, kes, kellel olid pikad töötunnid selles küsimuses. sest meil olid äärmiselt erinevad seisukohad, mille me pidime kokku tooma tahaksin tänada ka majanduskomisjoni sekretäriaati kogu nende poolt tehtud töö eest. tahaksin äh, öelda paar sõna ka stabiilsuse kasvupakti kohta. raportöörina olin ma väga rahul sellega, et inimesed äh, on hakanud rääkima Ehm, mõistlikust eh, tempomuudatusest, mis puudutab võlgade vähendamist ja me olime täielikult nõus nõukoguga terves reas faktorites, mis mängivad olulist rolli, näiteks üleminekuperioodid, eh, tahaksin seda konkreetselt mainida. aga samas eh, tahaksin viidata ka reale olulistele lahendustele, mille parlament on tähele pannud Euroopa semester, äh, majand-, kasvupakt. Äh, lahendus, mis puudutab äh, avalikke investeeringuid, see on väga oluline adekvaatse majanduskasvu tagamiseks Euroopas ning ma tahaksin ka teha viimase üleskutse, et me suudaksime võimalikult laia häälteenamuseni jõuda selleks, et parlamendi positsioon oleks võimalikult tugev, aitäh! uh,. Thank you very much. suur aitäh. Uh, teavitan parlamendiliikmeid, uh, et uh, nii volinik kui ministrid pakkusid, et nad võivad tulla ja osaleda meie debatis, aga ma arvasin siiski, et parlamendiliikmetel on endal piisavalt palju siin öelda ja ma arvan, et nii on ka toimunud, aga ütlen teile, et nad olid täiesti valmis siia tulema ma tean, et on neid, kes on vihased sellepärast, et lõpphääletus venib, aga olgem ausad, see on ainuke moodus, kuidas on üldse mingit lootust saada esimese lugemise kokkulepe ja ma tõesti loodan, et nõukogu kasutab seda võimalust meil, mis neile antud on. ümberpööratud kvalifitseeritud häälteenamuse ülevaatamine ei ole isegi veel pooleldi äh, Äh, valmis, nii et nad ei oleks, ei tohiks olla üllatunud, et parlament selle tagasi lükkab. see, et me äh, see nädal ei ole kokkulepet saavutanud, ei ole mingi kaasotsustusmenetluse miinus. ma arvan, et me oleme saavutanud suurepärase kokkuleppe ja nagu teised, ütleksin ka mina, et üks äh, suuremaid faktoreid siin on olnud Ungari eesistuja ning Andras, kes ei olekski kuidagi suutnud midagi rohkemat teha. ning äh, ma tõesti äh, vabandan selle eest, et ma sind äh, nii-öelda sinna tooli istutasin kuni kella kolmeni hommikul, aga ma arvan, et äh, kui mingisugust edu on saavutatud lõppkokkuvõtte, kokkuleppe saavutamisel, siis sina oled suure osa sellest aust ära teeninud siin, aga ei ole üllatav, et kui selline poliitiline küsimus kerkib, siis poliitilise omandi staatuse küsimus jätkub ja kui Euroopa Parlament Äh, siia kaasatud äh, saab, kui seda ei saa ainult nõukogu ja valitsuste vaheliste meetmetega teha, siis äh, sellised probleemid kerkivad ja see on ka põhjus, miks ei ole võimalik siin parlamendis saavutada teatud küsimuste jaoks sellist veenvat enamust, sest sellise omaniku staatuse leidmine on väga keeruline ja nõukogule ütleksin, et ainuke moodus, kuidas seda saavutada, on parlament kaasata. seetõttu äh, palun et ta uuesti läheks ja mõtleks selle üle, milline saab olema meie neljapäevase hääletuse tulemus. nii et suur aitäh kõigile, nüüd jätkame äh, umbes veerand tundi graafikust maas äh, arvamuste vahetusega Poola Ann Koksiga, kes on äh, Bermuda peaminister ja ka rahandusminister ja vabandan selle venituse eest right,. suur aitäh. kui te nüüd eh, leiaksite istekohad, siis eh, järgmiseks on arvamuste vahetus meil kavas ja meenutan teile, et järgmiseks on päevakorras ka arvamuste vahetus eh, Ungari eesistuja esindajaga, Ungari rahandusministriga pärast äh, seda arvamuste vahetust Bermuda peaministriga. vabandan äh, avalikult selle viivituse eest, aga nagu te ka nägite, siis meil hetkel toimuvad siin päris olulised asjad, mis äh, on niimoodi kokku langenud ja meil jäime ajast maha. tere tulemast meie komisjoni, meid väga huvitab see, mida teil on öelda ja ilma rohkem aega viivitamata annangi teile nüüd sõna. suur aitäh Äh, ja tere hommikust äh, ka parlamendiliikmetele. tahan tänada teid selle võimaluse eest, äh, on tõesti unikaalne, et Bermuda peaminister, parlamendiliige, minister saaks tulla siia teie ette. ma väga pikalt sõna võtma ei hakka, sest ma leian, et kasu tuleks rohkem arvamuste vahetusest, aga minu arvates oluline, on oluline märkida seda, et mina esindan siin Äh, seda võimalust strateegiliseks partnerluseks äh, ning see puudutab ka erilisi suhteid. ma olin siin äh, osaledes väga tihedalt koosolekutel, kaks päeva kohtusin komisjoniga, sekretäriaadi, maksustamise sektsiooni esindajatega, välissuhete esindajatega ja ma tean, et on äärmiselt oluline et selline võimalus mulle anti, eriti arvestades seda äh, konteksti, et mis hetkel toimub äh, Euroopas. tean, et tegemist on äh, nädalaga, kus teil on tulnud energiliselt keskenduda ja, aga samas on siin meil ka võimalus teatud dialoogiks ja ütlen seda sellepärast, et eelmisel nädalal olin just Washingtonis äh, Äh, seal kongressis mõeldakse sellele, mida teha võlalae tõstmisega ja me, me ju ei taha näha, et Ameerika Ühendriigid oleksid äh, niimoodi halvatud. Äh, me igal pool mujal maailmas samuti tunneme selle majanduslanguse mõjusid, majanduslangus, mis on täiesti pretsedenditu hiljutistel aegadel ja äh, Äh, Ameerika rahandusminister äh, Timothy Geithner ütles, et äh, loodetavasti uute Ameerika seadustega seoses ta loodab, et ei teiste riikide käitumine ei muutu siin liiga pehmeks ja hetkel tahan Bermuda seisukohast öelda, et meie võtame väga tõsiselt seda, kuivõrd oluline on see, et meie regulatiivraamistik oleks kindel, robustne eh, eh, ning selge ja eh, töö, mida on teinud Bermuda rahandusamet ja tahaksin siin ka tunnustada selle asutuse juhti ning tema personali võtmeliikmeid Äh, sest äh, riigina näeme, et on äärmiselt oluline, et meil oleksid robustsed kontrollid äh, ning me peame mõistma ka seda, et on vaja süsteemseid kohandamisi. Bermuda seisukohalt, arvestades, kui suured me oleme, paar nädalat tagasi oli meil OECD globaalne ülemaailmne foorum, seda sellepärast, et me olime valitud seal asejuhtideks aga olulisem on see, et me oleme pühendunud läbipaistvusele ja koostööle, me oleme kõik siin selles mures koos ja maailm on äh, imetabane üha kahanev küla, äh, konkurentsivõime, kus äh, finantssüsteemid mõjutavad teineteist ja me saame aru, et tegemist on hea võimalusega, me peame olema selged ja resoluutsed oma edasistes sammudes Äh, rääkides äh, Bermudast avalikust, avalikult on äh, maailma rahandusorganisatsioonid meid kiitnud, sest et nad on näinud seda, et need pingutused, mis me oleme teinud seoses Solvency kahega, näitavad, et me oleme pühendunud sellele teemale, et me saame aru, kuivõrd oluline on usaldusväärsus ja kindel struktuur, üldine raamistik reaalfinantsteenustes. ehk siis kokkuvõtteks, eh, kui te peaksite meeles pidama ainult ühe asja Bermuda kohta, siis see on see, et hoolimata sellest, et me oleme väikesed, peame me ennast hiiglasteks, mitte rohutirtsudeks selles osas, kui pühendunud me oleme koostöö ja läbipaistvuse põhimõtetele. tahaksin, et te peaksite meeles, et me, et Äh, saavutades umbes kakskümmend neli maksuinfo äh, jagamise kokkulepet paljude riikidega, kes ka täna siin on äh, esindatud, oleme me võtnud endale kohustuse tagada, et selline usaldusväärsuse ja süsteem on olemas ja lõpetuseks ütlen ma, et vabadus, võrdsus, vendlus põhimõtted kehtivad isegi saarel, mis võib-olla ei ole geograafiliselt niivõrd lähedal teile, aga Äh, selles osas, et me hindame äh, äh, neid põhimõtteid, mis on, mille, millest kinni pidama on vajalik, et siin ülemaailmses kliimas tegutseda. suur aitäh teie aja ja tähelepanu! Uh, suur aitäh! Peter Skinner on juba märku andnud, et ta soovib sõna, sest et tema on Solvency kaks raportöör ja teab Bermudast ka väga palju, ma olen selles täiesti kindel ja palun, PJ. ma tõesti tahaks väga palju Bermudast teada. tegelikult Mm, ma tahaksin kõigepealt proua ähm, peaministrit tänada siia tulemast äh, ning suur aitäh teile selle eest, et te rääkisite sellest, äh, mis on toimumas meievahelistes suhetes. Te olete väga diplomaatiline, sest äh, ma olen kohtunud teie kolleegidega varem ning nad on rääkinud sellest, miks nad on teinud selliseid samme Bermudal, nagu nad on teinud, mis puudutab läbipaistvust ja muid küsimusi. loomulikult on kriitikuid, kes ütlevad, et on võimalik veelgi kaugemale minna, siin, siis ma tean, et meie vastutame suuresti selle eest, et tõkked mm, on pandud nii kõrgele kui vähegi võimalik teatud riikide jaoks ja teie olete üks väheseid riike, kes otsivad mm, võrdväärseid partnereid, te olete üks kolmest ehk siis vähestest riikidest. võttes arvesse mm, seda, mis toimub äh, Ehm, eemal, on eh, silmalt väljas ja selle peale ei mõelda ja see on ohuks paljudele majandustele. mina tahaksin teada, milline on teie seisukoht selliste küsimustega seoses, kas see tekitab eh, teile mingeid hirme? kas te eh, peaksite enda arvates kuulama Ameerikat või Euroopat? Te olete sellises olukorras, kus teil on mõlemat poolt võimalik kuulata ja teiseks, mis puudutab äh, Äh, teie äh, pakutavaid, teie riigis pakutavaid tooteid, äh, taaskindlustusi ja nii edasi, siis väga paljud inimesed kardavad selliseid tooteid praegu, kartes, et nad tekitavad lisariske, aga Bermuda on neid tooteid tõhusaks muutnud ja nad töötavad äh, mina äh, kiidan seda, mis Bermudal on toimunud, äh, sest et äh, te olete edu saavutanud ja ma tahaksin teada, kas meie Euroopa tasandil, äh, te mainisite äh, strateegilist partnerlust, peaksime äh, midagi silmas pidama Atlandi-ülestes suhetes äh,. suur aitäh teile! suur aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et tegemist on väga keerulise küsimusega ja ma olen küll jurist, aga ma püüan oma küsimuse selgelt vastata. mis puudutab äh, seda, mis puudutab äh, eemal olevaid küsimusi äh, ja seda, mis toimub koduriigis endas, äh, siis Bermuda tegeleb väga otseselt ja julgelt nende küsimustega, me tahame, et meid nähtaks kui Ehm, turvalist paika investeeringuteks, eh, investeerijatele on Bermudal pandud paika kindel regulatiivne raamistik ja nagu te arvatavasti teate, siis eh, meid on kontrollinud ja testinud eh, väga ranged asutused, IMF, Äh, meil on äh, käinud ka äh, britid ning sol-, solventsi, Solvency kaks hindamine paar nädalat tagasi samuti. ja ääretult oluline on ka see ja ma rääkisin sellest oma sissejuhatavas sõnavõtus, kui ma rääkisin koostööst ja läbipaistvusest, siis Bermuda palju aastaid tagasi oli osa Äh, äh, maksu äh, läbipaistvuse algatusega tegelejatest OECD-s. meie tahtsime rohujuure tasandil tegutseda selles küsimuses, osaleda selles protsessis, näitamaks, et me tõesti öö, tahame tööd teha selles vallas ja et meie ei taha kasutada kahjustavat maksustamist. niisiis, Bermuda pühendumus sellele teemale on selge ja hiljuti on sõlmitud äh, maksuinfovahetusleppeid ning te võib-olla mäletate, et me oleme esimene riik, kes nii-öelda valgesse nimekirja üle viidi, sellepärast et äh, me ütlesime, et vaatamata meie suurusele oleme meie aktiivsed üleilmsed mängijad äh, ja me tahame tagada seda, et meie tegutseme reeglite kohaselt ja et me tahtsime näidata neile, kes teevad äri Bermudas, et me oleme tõesti, tõesti äh, usaldusväärsed ja meil on hea maine, see on väga oluline. veel üks küsimus, mis on ääretult oluline, on see, et mis puudutab äh, USA standardeid ning Egmonti gruppi, mis tegeleb rahapesuvastase tööga, vaadates ka äh, seda checklisti, siis Bermuda on äh, madala riskiga riik, kui me räägime terrorismist ja rahapesust meid on sellega seoses peetud usaldusväärseks ja see on see, kuidas meie äh, tegeleme selle riigisisese äh, olukorraga ja meist väljaspool oleva olukorraga. Äh, meil oli mõned nädalad tagasi väga palju, isegi sadu esindajaid OECD foorumil ja see kinnitas seda, et meie saavutusi hinnatakse. mis puudutab nüüd Solventsus kak-, kahte, siis ähm, ma tean, et äh, väga sageli, kui räägitakse tehnilistest küsimustest, äh, siis ähm, ähm, äh, kui rääkida nendest tehnilistest küsimustest, siis see on tõesti väga tehniline ja mitte nii arusaadav näiteks kui sotsiaalküsimusest rääkimine, aga kui me räägime ähm, kommertssektorist, siis äh, on oluline mõista, et äh, üks lahendus ei sobi kõigile. siin me peame rääkima ähm, ohtudest, äh, mis selles valdkonnas varitsevad Äh, neid me oleme püüdnud äh, vähendada. Äh, nüüd kommerts taaskindlustajad on eraldiseisev kategooria, nad on väga olulised ja regulatiivametid Bermudal on paika pannud regulatiivsüsteemi, mis põhineb põhimõtetele ning riskidele ja te olete näinud, et meie seadusandluses me oleme püüdnud äh, kriteeriume järjest rangemaks muuta äh, ja me oleme püüdnud tagada ka sõltumatule ametile vajalikud ressursid ning äh, Rahandusministeerium ning mina rahandusministrina olen püüdnud teha kõik selleks, et käia parlamendis arutamaks seda seadusandlust selleks, et kõik tõkked eemaldada. ääretult oluline on see, et need, kes Bermudat hindavad, mõistaksid ähm, Eh, seda, milline on olukord eh, selles valdkonnas eh, suured ettevõtted versus väikesed ettevõtted, suured ettevõtted, mis tegevad kommertskindlustuse pakkumisega. ma tahaksin öelda seda, et mis puudutab äh, meie kindlustussektori äh, kohalolu Euroopas, siis see on oluline ja see osakaal kasvab järjest ning kahepoolne teenuste vahetus Euroopaga on kasvanud äh, kuuekümne miljardini aastas ja äh, Briti äh, import kindlustusteenuste vallas on tõusnud väga järsult, samamoodi Saksamaa äh, kaubandussuhted Bermudaga on suurenenud viiskümmend protsenti ja finantsteenused Bermudalt, nende osakaal on suurenenud isegi sada protsenti me räägime loomulikult väga spetsialiseerunud äh, ärivaldkondadest. Bermudale tullakse äh, keeruliste ärimudelitega, sest et nad teavad, et meil on äh, oskused ja innovatiivsus, mis iseloomustab meie teenusepakkujaid, aga ka Bermuda rahandusasutust, mis on sõltumatu organ. mis puudutab Euroopa Liitu, siis tarbijad ja ettevõtted saavad kasu äh, suhetest meiega ja Washingtonis räägitakse sellest teemast ka, ma võin teile rääkida sellest, kui toredad me oleme, kui meie, kui hea meie regulatiivraamistik on, ma võin, võin rääkida sellest, et meid usaldatakse äh, ja meil on hea maine poliitikud tahavad teada äh, seda, kuidas see kõik mõjutab Äh, minu valimisringkonda, minu äh, valijaid Californias või Floridas, äh, kus inimesed peavad toime tulema üleujutuste ja orkaanidega. ja me ütleme talle, et Bermuda pakub mm, võimalusi ja vähendab kulusid kohalikele valijatele ja kindlustusvõtjatele kui me räägime strateegilistest partnerlustest ja sellest, mida me peaksime siinkohal silmas pidama, siis ma tooksin siinkohal ühe näite. eile kui äh, ma äh, kohtusin komisjoni esindajatega, äh, küsisin ma, sest ma tean, et OECD on püüdnud Bermudale inimesel läheneda, sest et nad on äh, ülekoormatud tööga ja neil ei ole lihtsalt piisavalt ressursse, nad teavad, et meil on äh, ressursse ja nad, nad on püüdnud äh, meil, nad on palunud meil saata inimese appi ja siis paari aasta pärast saame me tagasi selle inimese, kellel on rohkem kogemusi äh, ja eile, kui ma rääkisin koda-, inimestega komisjonist, ma mainisin seda teemat ja ma küsisin, kas on äh, valmisolek äh, võtta vastu esindajad Bermudalt ja mitte ainult teie kulude ja kirjadega. Ähm, teie olete meie jaoks väga olulise tähtsusega, me tahame, et et äh, meie vahel oleks tõesti äh, head suhted. Äh, see on üks näide partnerlusest, mis võiks toimida. veel üks asi, mis ma tahaksin mainida, puudutab solventsust kahte on kiiduväärt ja hämmastav, et esimestes hinnangute laines hinnati Bermudat kõrgelt ning meie oleme teinud kõik, mis meie poolt on vaja olnud äh, selleks, et äh, vastata standarditele ja nendest isegi üle minna. me oleme seda kõike õigeaegselt teinud ja mina tahaksin öelda, et teie kaasseadusloojatena, teie poliitikakujundajatena äh, Äh, peaksite Solventsus kaks äh, küsimusega tegeledes äh, vaatama võrdsusküsimust, ei tohi Bermudat karistada selles on nii-öelda aus vahendaja olnud, et ta on olnud koostööaldis olemasolevate kriteeriumide täitmisel. ma arvan, et see on ääretult oluline, et need, kes on püüdnud edu saavutada, ei saaks karistada selle tõttu see on strateegilise partnerluse raames väga oluline teine aspekt minu jaoks, ma loodan, et ma vastasin teie küsimusele. Uh, suur aitäh selle väga põhjaliku vastuse eest ja nüüd saab sõna Philipp. suur aitäh, proua peaminister, et te täna siia tulite. kui nüüd aus olla, eh, siis eh, minul on raskusi mõista, tähtsamaks, miks ettevõtted, väga paljud neist, kes on ka Euroopast ja USA-st pärist, tahaksid äh, Bermudal äh, tegutseda. Äh, ma tean, et teil on väga kaunid saared, kus on väga hea ilm ja te püüdsite öelda ka, et teil on häid kogemusi, aga ma usun, et selliseid kogemusi võib leida ka mujalt. näiteks ka Põhja-Ameerikast ja Euroopast, mis on sellised natuke tagurlikud võib-olla, ähm, aga Äh, ma eeldan, et see ei ole arenguabi saamiseks, eks. see on äh, tõenäoliselt seetõttu, et äh, see on seotud põhiküsimusega. Te võite öelda, mida te tahate, aga minu jaoks on selge, mis puudutab läbipaistvust äh, teie riigis, siis ähm, äh, ettevõtete dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad, äh, ettevõtete omandisuhted ei ole avalikult kättesaadavad, te ei taha osaleda Euroopa Liidu säästudirektiivides ja nii edasi ma tahan öelda, et ma hakkan uskuma teid ja mitte ainult teid tegelikult, sest äh, tegelikult äh, võib-olla erinevusi äh, Bermuda ja teiste piirkondadega, kes tegelevad rahapesuga ja nii edasi, tore on, et teie seda ei tee, aga mina hakkan uskuma teid siis, kui te liitute Euroopa Liidu liikmesriikide maksuametite infovahetussüsteemiga kui teie äh, arvestate ka Euroopa Liidu hoiuste maksustamise määrusega, direktiiviga, kui te seda teete, siis äh, ma tõesti usun, et te äh, mõtlete seda, mida te ütlete, aga kui te seda ei tee, siis ma seda ei usu. aitäh selle küsimuse ja kommentaaride eest ja loomulikult ma jään siin eriarvamusele teie ustuse juures, kohe kuulete ka miks. minust sai Bermuda peaminister oktoobri lõpus ja üks äh, neid seisukohti, mida ma siis võtsin, oli see, et asjad ei kulge edasi nii, nagu nad alati seda teinud on ja Bermuda on alati äh, avatud äh, äritegevuseks. nagu te ka viitasite, et Bermudal on väga ilus ja seitsmekümnendatel oli Bermuda tuntud oma roosa liiva, siniste taevaste ja rahu poolest, aga äri ja äh, Äh, meelelahutuse äh, vahekord on viimati, viimastel aegadel muutunud ja nüüd me oleme tuntud oma äh, tõhususe poolest ja meil on maine ka peamise finantsteenuste jurisdiktsioonina, nii et nagu te näete, siis see vahekord on muutunud ja äärmiselt oluline on märkida, nagu ma ka varasemates kommentaarides ütlesin, mis puudutab nii maksuinfo vahetamise kokkuleppeid kui ka seda, et me oleme OSCD üleilmse foorumi asejuhid, siis ei ole mingit küsimust selles, milline äh, on meie taust või meie raamistiku robustsus ja tahaksin teile ka öelda, et mis puudutab säästudirektiivi, siis äh, Bermuda ei olnud seal nimekirjas, aga me olime oma diskussioonides ja aruteludes äh, näidanud, et me usume infovahetusse, et meil on äh, maksuinfo vahetamise kokkulepe, mis äh, Ameerika Ühendriikidega juba kaheksakümnendate keskpaigast ja kui me saame pädevalt asutuselt taotluse, siis kindlasti Bermuda ka vastab sellele ja teeb seda suurepäraselt. nii et ma arvan, et kõi, enamik õigesti mõtlevaid institutsioone ja inimesi on juba näidanud, et meie maine et äh, oleme tõestanud ennast äh, me ja me oleme äh, alati võtnud endale eesmärgiks selle, et meie finantssüsteemid oleks usaldusväärsed. ja ma arvan, et see on ka see, mis äh, äritegevust Bermudale meelitab, öeldakse, et maine on äh, niivõrd oluline Nad teavad, et me ei ole lihtsalt mingisugune nurgatagune koht, kus on tohutult pankasid, meil on neli panka ja me äh, tegutseme vastavuses rahvusvahelistele standarditele ja ma olen kindel, et aja jooksul äh, võib-olla isegi pärast tänast te muudate oma arvamust, arvestades, kui hästi me oleme käitunud, aga aitäh nende kommentaaridest. aitäh, Astrid, palun aitäh, proua esinaine. palun oodake hetk, kuni ma, kuni me paneme siin kõrvaklapid pähe. I am sorry, but my english is not good enough, I am afraid. palun vabandust, mu inglise keel ei ole piisavalt hea. Äh, proua esinaine, ma tahaks äh, esmalt tänada proua Bermuda peaministrit selle eest, et ta tuli meie komisjoni ja ma tahaksin teda eelkõige õnnitleda selle eest, kuidas te selgitasite oma jõupingutusi, äh, kuidas saavutada usaldusväärdust, äh, head mainet äh, oma Äh, riigile. mina olen ka pärit väiksest riigist, Luksemburgi suurhertsogiriigist ja suured riigid kohtlevad meid umbes samamoodi nagu teid, et tegemist on väga ebaõiglase kriitikaga kohati, sest äh, meie, hoolimata sellest, et me oleme olnud väiksed, oleme julgenud siiski arendada oma finantssektorit ja teisi majandussektoreid, sel ajal kui mõned suured riigid arvavad, et väikeriigid ei peaks sellistesse asjadesse üldse sekkuma. nii et seetõttu saan ma teist väga hästi aru ja ma tahaks teid õnnitleda ja öelda, et ei ole lihtne. ja ma tõesti tean sellest päris palju, et ei ole lihtne äh, ka siin äh, majas äh, võidelda vanade eelarvamuste vastu. on olemas prantsusekeelne vanasõna, et äh, ei ole olemas hullemat kurti kui seda, äh, kui see, kes ei taha aru saada. ja see on äh, tihti nii, kui paljud inimesed meist räägivad ja viimane sõnavõtt väljendas seda väga hästi, kui ja sellised arvamused ei ole üldse faktipõhised, vaid põhinevad eelarvamustele kui nüüd rääkida, et miks Euroopa Liidu firmad avavad filiaale äh, Bermudal? meile ju meeldivad äh, väga need äh, juhtumid, kui kolmandate riikide firmad tulevad meile filiaale avama see, mis on oluline, on see, et meil oleksid võrdsed tingimused kõigi jaoks, oluline on, et peetaks kinni reeglitest ja et kui reeglitest kinni peetakse, siis et ka teised äh, respekteeriks seda fakti, et reeglitest peetakse kinni. ma tahtsin öelda seda äh, teile, aga ma tahaks rääkida ka äh, filiaalidest, ma olen veel äh, ma olen teiega nõus, et meil on olemas head lahendused ja et me ei peaks tulema tagasi nende juurde, sest et need on kooskõlas meie reeglitega, ja ma arvan, et äh, me peaksime asjad jätma nii, nagu nad praegu on, sellepärast et asjad on piisavalt hästi reguleeritud ja nõu- ja kooskõlas Solvency kaks reeglitega. Madam äh, proua, ma võiksin seda muidugi jätkuvalt üle korrata, aga ma arvan, et äh, te oletegi kõik ära öelnud. tahan teid tänada teie kommentaaride eest Eh, juhi rollis olemine tähendab, et tuleb eh, tegutseda õigesti, Bermuda peab ennast eh, juhiks finantsteenuste valdkonnas ja me tõesti usume, et mänguväli peaks olema võrdne. ja see on ka üks põhjusi, miks ma tegin selle kommentaari, et ma loodan, et meid ei karistata äh, selle eest, et äh, me asju õigesti ajame, selle asemel, et üritada takistada ja venitada. aga tänan teid teie kommentaaride eest, aitäh! Thank you very much. You, you, you're lucky you perhaps got the three aitäh ja eh, hea eh, meel, et saalis oli eh, need kolm inimesed, kes Solvency kaks käigus üritasid neid taaskindlustajate küsimusi lahendada. Antonin, palun. aitäh ma sooviks ka tänada teid selle eest, et te tulite meie komisjoni ja ma sooviks öelda, et äh, ma kuulasin teid väga suure huviga. Te rääkisite äh, strateegilistest liitudest, ma arvan, et see on finantsteenuste puhul muidugi väga oluline ja ma sooviks teile esitada kaks küsimust, esiteks äh, koostöö järelevalve osas Euroopa Liit sooviks ju seda, et peetaks kinni Euroopa Liidu reeglitest ja et tehtaks tihedat koostööd Euroopa Liidu järelevalveasutustega, see tagaks selle, et vastav teave oleks olemas Euroopa järelevalveasutustel ja ma tahaks äh, kuulda teie arvamust selle kohta ning mis puudutab maksude alast koostööd, siis tegemist on sooviga, et ähm, soovitakse jõuda infovahetuseni. me teame, et Euroopa Liidus on olemas reeglid liikmesriikide jaoks ning raamatupidamiseeskirjad näevad ka ette, et, et äh, riigid peavad edastama teavet. Sir, thank you for suur aitäh selle küsimuse eest. esimese küsimuse puhul kaks aspekti, kes küsimus, et kuidas saaksime edendada koostööd äh, seaduseloojatega. meil on rahandusminister, äh, ministeerium, kus mina olen minister ja siis meil on sõltuvatu regulatiiv, regulatiivamet, Bermuda rahandusamet Äh, millega, mille tegevusse poliitikud ei sekku. Ähm, öeldakse, et võib-olla sellepärast see nii hästi töötabki. aga ütleksin seda, et Bermuda rahandusamet on paika seadnud äh, äh, rahvusvaheliselt järelevalvekolleegiumid, kus nad suhtlevad järelevalvajatega igal pool maailmas, sest oodates Solvency kahte või vastavaid seadusi, on oluline, et oleks funktsionaalsel tasandil dialoog selleks, et saaks tagada selle, et vajalik informatsioon ettevõtete kohta on olemas, selliste ettevõtete kohta, kellel on äh, grupid, äh, allasutused igal pool maailmas, et seda informatsiooni saaks kokku tuua omavahel ja et oleks koostööahel erinevate järelevalvete vahel igal pool maailmas. nii et see on midagi sellist, mida Bermuda rahandusamet on äh, korraldanud. Äh, olin sel nädalal siin sellepärast, et äh, partnerlus erasektori ja valitsuse vahel ja siis reguleerija on järelevalvajana kõrval. Äh, osalesin dialoogis ja sessioonides sel nädalal ja oleme kutsunud ka mõned võtmereguleerijad igalt poolt maailmast Bermudasse, see oli eelmise aasta keskel või lõpupoole oktoobris-novembris, sest et Bermuda rahandusamet äh, korraldas seda, sest et nende arvates on see oluline. täna hommikul hommikusegi kohtumisel ütles tegevjuht, et äh, eksisteerib äh, tahte, tahe vaadata ka regulatiivse poole pealt Äh, ja see äh, ja see näitab selgelt seda, et äh, vorm ei ole meie jaoks olulisem kui sisu. me tahame tagada, et sellist infot vahetatakse ning et me töötame koostöövaimus. nüüd, mis puudutab maksukoostööd, siis nagu ma olen öelnud, et Bermuda oli üks äh, äh, selle OECD mudelkoodeksi algatajaid me oleme jõudnud ka OECD raames kõige kõrgemasse nimekirja ning meil on rida maksuinfo vahetamise kokkuleppeid kakskümmend neli ja neid ilmselt tuleb ka juurde. täna teel koju lähen ka Londonisse ning homme allkirjastan maksuinfo vahetuse kokkuleppe Indoneesiaga. nii et Bermuda äh, on öelnud selgelt, et meie oleme äh, aktiivne, vastutusvõimeline, mainekas, ülemaailmne partner ja kodanik ja seetõttu väljendame me ennast selgelt. me ei tegele mingisuguse kahtlase äritegevusega. aitäh. aitäh, Teodor, palun. aitäh. proua esimees ja tahaksin tänada ka peaministrit eh, tema otsustavuse eest, eh, mis puudutab läbipaistvust, eh, usaldusväärsust, ausust äritegemises Bermudal. siin mainiti ühte küsimust, see oli vist härra Lambertsi küsimus ja see puudutas asjaolu, et Äh, nende kindlustusfirmade omanikud, äh, mis on Bermudal registreeritud, äh, sellele küsimusele ma vastust ei saanud. mis, see küsimus vist puudutas äh, ettevõtete registreerimist ning kasuliku omanduse küsimust. osa meie seadusandlusest ehm, ja see langeb nii ka Bermuda äh, rahandusameti äh, pädevusse on meil põhimõte tunne oma klienti. Äh, ja siit tulisid, tulid ka kõik need rahapesuvastased seadused ja nii edasi ja see on ka meie äritegevuse põhimõtete alusest, nii et osa äh, Äh, ettevõtte taustauuringutest, kui ta tahab meie juurde tulla, siis on see, meil on selline mitmekihiline süsteem, meil on ette äriregister valitsuse poole pealt, aga ka Bermuda rahandusametil on taustauurimine, et äh, uuritakse nende ettevõtete tausta, kes tahavad meie juures äh, registreerida, meil on sidemed ka Interpoli ja teistega, et me saaksime kontrollida äh, Äh, indiviidide usaldusväärsust ja tausta, nii et äh, meie äh, protseduurides on ja seadustes on see kõik juba sees, see ettevõtete seadus ei märgi täpselt küll ära kõiki neid taustauuringuid, aga see on siiski nõutud ja mis puudutab kasumlikku omandistaatust, siis hiljuti oleme me selle süsteemi ka sisse viinud ning äh, me äh, äh, üritame kõik protseduurid korraga läbida, aga mis puudutab äh, olemasolevaid protseduure, siis me teeme taustauuringuid ja me kontrollime ka neid, kes tahavad olla Bermudas registreeritud ettevõtete omanikud. meil on ka äriregister, mis on äh, ligipääsetav äh, inimesed saavad tulla ja vaadata sissekandeid, inimesed saavad teha ka koopiaid sissekannetest, nii et me oleme väga läbipaistvad, see ei ole mitte ainult mingi asi, mida me siin üritame näidata, vaid me võtame ka seda väga tõsiselt. aitäh, Edward, palun. Äh, proua peaminister mis eh, iganes on ajalugu väiksel jurisdiktsioonil väljaspool suurt eh, majanduslikku plokki, paljud plokisisesed riigid üritavad selgitada, nagu oli ka Philippi küsimus, et peab olema midagi kahtlast eh, selle asja juures, miks peaks väike jurisdiktsioon olema populaarne ja omama omaenda tööstust. nii et tõesti tõsi on, et minevikus on siin olnud maksukonkurents äh,, teatav läbipaistvuse puudumine ja nii edasi. aga arusaam on selline, et äh, kui need äh, eeldatakse, et kui need äh, jurisdiktsioonid hakkavad äh, Äh, reeglitele vastama, siis äh, kahtlustatakse, et see edu see, sellel tööstusel kaob seal ära ja, ja kui seda ei juhtu, siis eeldatakse, et ikkagi on midagi kahtlast, nii et kuidas te selgitate seda, et teatud nendel jurisdiktsioonidel on selline edumaa, et neil on äh, oskusteave, selline töökorraldus, mis on puhtalt konkurentsivõimeline, aga samas ka läbipaistev ning vastavuses rahvusvaheliste eeldustega siin valdkonnas. I don't know that I can explain ma ei ole päris kindel, kas ma suudan selgitada äh, neid kõhklusi või kahtlusi, mis äh, on riikidel, äh, kes arvavad, et me ei vasta reeglitele, kui see nüüd on teie küsimus. aga ma ütleksin, et Bermuda äh, Äh, on olnud äh, koostöövalmis ja läbipaistev oma tegevustes. ma arvan, et tegemist on paljude jaoks anomaaliaga. nimelt äh, inimesed ei mõista äh, Eh, miks üks väike jurisdiktsioon eh, võiks olla atraktiivne investoritele ja eh, mina ei saa rääkida kõikide jurisdiktsioonide nimel ja mina ei taha teisi siin mustata, aga mina võin Bermudas rääkides öelda järgmist, äh, kui ma räägin sõltumatust eesmärkide hindamisest, äh, ehk siis äh, ma võin rääkida IMF-i hinnangust, ma võin rääkida FUTi raportist ning ma võin ka öelda, et Bermuda, mis puudutab seda, kuidas me oleme tegutsenud, on isegi äh, professor Cummingsi arvates, kes töötab ühes äh, USA ülikoolis, äh, tema on öelnud, et Bermudal on näha klastri efekti ja mida see klastri efekt tähendab? see tähendab seda, et ekspertteadmised ja talent on kogunenud Bermudale ja Bermudal on väga palju erinevaid kindlustuspakkujaid ja muid teenusepakkujaid. seal on võimalik näha usaldusväärseid pankasid, meil on tipptasemel juristid, meil on audit audiitorfirmad, kes on väga usaldusväärsed, ning see professor on ka öelnud seda, et eh, see on see eh, efekt, eh, mis Bermudaga seoses täheldatav on. me Bermudal peame olema innovatiivsed oma lähenemistes ja samal ajal tege-, tegutsema selle paketi raames, mis on saanud usaldusväärseks ja mida kontrollitakse usaldatusnormatiivide võtmes. ma arvan, et Bermuda puhul me näemegi seda, et ähm, meid nähakse eh, sellisena, et meil on kiire turg, uued turuletulijad tahavad kiiresti eh, tegutsema asuda pärast seda, kui nende eh, usaldatavusnormatiiv on kontrollitud. me tahame, et ettevõtted saaksid kiiresti tegutsema hakata, sest et nemad teevad tööd ju üleilmses keskkonnas ja see tähendab seda, et nad peavad olema konkurentsivõimelised ja nende ettevõtlustegevust peab seetõttu ka lihtsustama ja ka sellele kaasa aitama. ja kui seda teha õigesti, mis raamistikus, eh, mis on usaldusväärne ja kindel regulatiivsest aspektist ja usaldatavusnormatiivide täitmise aspektist, siis seda kõike selliselt tehes eh, olemegi me Bermudal saavutanud selle, et meid nähakse eh, finantsteenuste hea pakkujana, meie ei taha seda muuta ja kui ministritel või peaministritel palutakse ettevõtetega kohtuda, siis sageli öeldakse, et Ehm, võib-olla kulud ei olegi eh, väga palju teistsugused, kuid Bermuda puhul on oluline just ligipääsetavus eh, ning usaldatavusväärsus ja rahandusminister, eh, migratsiooniminister või teised ministrid kohtuvad regulatiivametitega, me mõistame, et me peame vastutama omalt poolt ja need on vaid mõningad asjad, mis Bermudat teistest piirkondadest eraldavad eristavad. Ähm, me oleme jurisdiktsioon, mida nähakse lisaks sellele kõigele veel kaunina äh, ja ilusana ja siis meil on nii-öelda kaks äh, tegurit, mis meie kasuks äh, töötavad. suur aitäh! ma arvan, et sellega me oleme oma küsimuste-vastuste vooruga lõpetanud, suur aitäh teile, proua, siia tulemast, ma tean, et Äh, meie äh, komisjoni liikmed, nagu ka mina, äh, peame ka tulevikus dialoogi nii teiega kui regulatiivametite esindajatega Bermudalt. eriti, kui me teeme tööd Solventsus kahe osas või ka teiste seadusandlike dokumentide osas, selleks, et edasi liikuda võrdsetel alustel me hoolime sellest, me peame standardid paika panema, aga loomulikult ei tohi eh, Euroopa ümber tara püsti panna. Eh, me peame eh, ettevõtlusele avatud olema. suur aitäh, et te siia tulite ning nagu ma ütlen, siis me kindlasti ka tulevikus peame teiega dialoogi. suur aitäh teile, proua esineja! nüüd teeme viieminutilise vaheaja selle aja jooksul ma vaatan läbi need asjad, mis Äh, lähevad täiskogule, ärge nüüd unustage, et peale pausi äh, tuleb meie juurde Ungari minister, aitäh! Uh, thank you, thank you, colleagues. suur aitäh, kallid kolleegid ähm,! tundub, et ma andsin äh, just äh, allkirja ja kolm verepiiska ka äh,. igatahes dokumendid äh, on nüüd täiskogule saadetud. mul on väga hea meel tervitada siin äh, Georgi äh, Matoltšit, kes on nõukogu eesistuja ning Äh, Ungari rahandusminister, mul on väga hea meel tervitada ka siin meie vana sõpra äh, Andres Karmenit. Äh, ma ei tea, kuidas me viimastel päevadel ilma teieta küll hakkama oleme saanud, me oleme trialoogide raames teineteisega väga juba harjunud, suur tänu siia tulemust, teie tahate rääkida omalt poolt sellest, mis toimunud on, nii et palun, teil on sõna. Äh, suur aitäh, ma peaksin tegelikult olema äh, klubi liige äh, tema peaks olema meie klubi liige, me oleme äh, tema ja teie üle ka väga uhked. ma tahaksin öelda vaid seda, et äh, kallid kolleegid, parlamendisaadikud, lugupeetud Sharon, et Ungari eesistumine lõpeb mõne päeva pärast ja ma tahaksin võtta kokku peamised eesmärgid ning peamised mm, tulemused, mida meie töö on andnud mm, peaaegu kuuekuulise perioodi jooksul. kõigepealt tahaksin ma tänada teid. Teie suurepärase strateegilise äh, partnerluse eest. Te olite Ungari eesistumisele väga olulise tähtsusega, sellepärast et viimasel kuuel nädalal on meil olnud äh, väga laiapõhjalised ja kasulikud äh, trioloogid. Need kolmepoolsed kohtumised on olnud väga kasulikud Need on võimaldanud meil väljendada meie Äh, ühist lähenemist ECOFIN-i äh, nõukogul ja seetõttu on äh, minu seisukoht selline, et me oleme teie abiga suutnud palju ära teha. teiseks tahaksin öelda, et meie tänase peam-, kohtumise peamiseks eesmärgiks ei ole otsuseid langetada. me oleme otsused juba ECOFINis eile ära teinud ning teie teete omad otsused Euroopa Parlamendis ja loomulikult eh, peaministrid ja eh, presidendid eh, teevad omad otsused. praegusel hetkel siin saalis ei ole õige hetk otsuseid langetada. praegu on õige aeg mõelda meie strateegilisele partnerlusele viimastel kuudel ning vaadata üle koos tehtud töö ja kuulata veel kord seda, mida teineteisel äh, meil äh, on öelda. tahaksin äh, öelda, et Ungari eesistumise ajal pidime me keskenduma kahele peamisele teemale. kõigepealt nõukogu tegutsemine. meie olime äh, nõukogu eesistujad, ECOFIN-i juhid loomulikult ja äh, meil oli kaks ajaloolist struktuurireformi vaja läbi viia. ma tahaksin öelda, et need kaks reformi, mis on siis äh, majanduse juhtimise pakett ja Euroopa poolaasta, on ajaloolised oma loomult sest mis puudutab nüüd äh, majanduse juhtimise paketti, siis äh, tegemist on äh, esimese laiapõhjalise püüdlusega Euroopa Liidu poolt koordineerida liikmesriikide majanduspoliitikaid ning Euroopa poolaasta on ajalooline mm, eesmärk ja tegevus selles mõttes, et see on laiapõhjaline vastus kriisile ja esimene kord mille me äh, suutsime Euroopa poolaastaga ka ühele poole saada. Äh, me peame mm, keskenduma nendele kahele olulisele struktuursele reformile. me oleme äh, need mõlemad asjad nõukogu poolt juba lõpule viinud. me oleme jõudnud üldisele kokkuleppele majanduse juhtimise paketi osas ning me oleme eile heaks kiitnud ka kõik soovitused, äh, komisjonipoolsed soovitused siis, äh, äh, mis tähendab, et nüüd on tegemist siis nõukogu soovitustega liikmesriikidele. ma pean siin silmas nii stabiilsusprogramme kui ka lähenemisprogramme. niisiis, me oleme viinud lõpule need kaks olulist ettevõtmist ja need mõlemad äh, ettevõtmised äh, on sellised, äh, mida võib vaadelda läbi murretena, ajalooliste sammudena, loodetavasti õige suunal. loomulikult väljaspool nõukogu tegevust oleme me pidanud keskenduma ka teistele küsimustele ma pean siin silmas seda, et me olime siin ESM-i menetluse raames tegevad eh, ja me tegelesime Kreeka küsimusega, eh, G kahekümnega. ja kui ma nüüd võin öelda, et eh, siis me pidime keskenduma esimesele ülesandele, mis oli äh, strateegilised sammud tulevikuks, majanduse juhtimise pakett Euroopa poolaasta ning loomulikult äh, näis, et äh, olukord oli selline nagu tavaliselt, aga me pidime liikuma edasi ka finantsteenuste regulatiivraamistikuga. me Äh, viisime lõpule vähemalt kolm kausta ning äh, tuleme teie juurde veel kahe kaustaga lähipäevil. ja kõik kolm sammu, majanduse juhtimise pakett, äh, Euroopa poolaasta ning finantsteenuste regulatiivraamistik, olid Ungari eesistumisele südameasjaks ma tahaksin jätkata eh, ja öelda, et loomulikult majandusjuhtimise pakett on eh, kõige olulisem ülesanne, mis tuleb eh, lõpule viia, aga praegusel hetkel on lõppotsus parlamendi käes mina isiklikult leian, et laiapõhjaline äh, vastus äh, kriisiga tegelemiseks ja tulevaste kriiside ärahoidmiseks ei oleks äh, piisavalt laiapõhjaline ilma majandusjuhtimispaketita, selle nii-öeldud kuuspakita. Äh, tegemist on olnud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu äh, ühise tööga ja ma olen parlamendile väga tänulik äh, teiepoolse suurepärase koostöö eest. Ungari eesistuja nimel ja Andrease nimel tahaksin tänada teid, teiepoolse strateegilise partnerluse eest, see tähendas väga palju Ungari eesistujale ma pean äh, rõhutama seda, et äh, pärast Lissaboni leppe jõustumist äh, on nüüd esmakordselt parlament ja nõukogu võtmas vastu Äh, seadusandliku dokumenti majanduspoliitika vallas kaasotsusmenetluse raames ja äh, sel põhjusel on minu arvates see äh, menetlus väga ajalooline, sellepärast et tegemist on esimese korraga, kui nõukogu ja parlament võtavad vastu seadusandliku dokumendi kaasotsusmenetluse raames. ja ma pean ütlema ka seda, et need kogemused, mida Euroopa selle kahe institutsiooni koostööst saab, on väga oluline. nõukogu eesistujana pean ma ütlema, et ma arvan, et parlament on teksti suuresti parandanud ja Ungari eesistuja nimel tahaksin tere eh,! tahaksin tänada teid kõigi muudatusettepanekute eest, need oli kaks tuhat kakskümmend üheksa, kui ma ei eksi eh,. umbes nii palju, ütleb proua esimees eh,. ja ECOFIN-i nõukogu eh, eh, eh, esimehena pean ma, esistajana pean ma vähemalt seda numbrit peast teadma ja äh, lõpetuseks, mis puudutab äh, majandusjuhtimispaketti, äh, siis lõpetuseks tahaksin öelda, et nii parlamendi kui nõukogu eesmärgid eesmärgid on äh, identsed. nimelt äh, tugevdada äh, Euroopa majanduse juhtimist ja Eurotsooni majanduse juhtimist ning seda tehes me tahame minimeerida võimalust, et tulevikus majandusšokid aset leiavad. tegemist on teie eesmärgiga ning lisaks ka nõukogu eesmärgiga. meie vastutame tuleviku eest ja meie ülesanne on Äh, majandusjuhtimise pakett äh, lõpule viia. nõukogu äh, jõudis eile kompromissile, nagu te teate, ja me saatsime selle parlamenti äh, äh, õigusloome teksti, äh, õigusloomelise tekstina ja tegime seda eile. loodetavasti see hääletus, mis täiskogul aset leiab, kinnitab seda kokkulepet, mida me seitsmekümnetunnilise kolmepoolse kohtumise jooksul saime jah, seitsekümmend tundi kestis meie kohtumine, see tundus olevat palju pikemana Äh, niisiis, äh, vaatame sellele, et volinikku praegusel hetkel äh, kohal ei ole, olid siin ei ole, tahaksin protsessist rääkida, komisjon on olnud võtmetähtsusega osaline siin protsessis ning läbirääkimiste aus vahendaja. Olli Rehni praegu kohal ei ole ja ma tahaksin tänada teda temapoolse suurepärase tehtud töö eest mis puudutab Euroopa poolaastat, siis ma mainin seda ka paari sõnaga äh, tegemist oli Ungari eesistumise äh, tegevuse ühe nurgakiviga ja mul on väga hea meel teile öelda, et Euroopa poolaasta esimene tsükkel on nüüd edukalt lõpule viidud. me saime sellega hakkama. eile nõukogu kinnitas äh, riigispetsiifilised soovitused liikmesriikidele ning ka euroalale tervikuna me mm, panime alguse siis esmakordselt Euroopa poolaasta projektile ja me leiame, et need soovitused on väga äh, kasulikud, parandamaks liikmesriikide majanduspoliitikat. Need soovitused äh, on sellised, millele eelnesid komisjoni riiklikud reformikavad äh, ja konvergentsiprogrammid ja lisaks sellele eh, nõukogu arutab seda küsimust, eh, vabandust, ülemkogu arutab seda küsimust eh, selle nädala lõpupoole. lõpetuseks ma pean ütlema, et me tegelesime väga paljude finantsküsimustega, kui me räägime finantsteenuste regulatiivraamistikust. ja me suutsime äh, liikuda edasi viie äh, kaustaga. me tuleme teie juurde kahe kaustaga, äh, me püüame need kaks kausta oma eesistumisperioodil koostöös teiega siin parlamendis lõpule viia muudatused finantskonglomeraatide direktiivile ning ähm, äh, sularaha äh, transpordidirektiivile on olulised olnud ja me oleme püüdnud teha edusamme ähm, finantsteenuste küsimuses nõukogus, me oleme saavutanud ka edu äh, lühikeses, lühikeseks müümise küsimuses, krediidivahetustehingutega seoses, üldises lähenemises hoiuste tagamise skeemide direktiivi puhul niisiis, äh, kallid äh, kolleegid, lugupeetud Sharon, äh, kokkuvõtteks ütleksin, et tegemist on olnud väga meeldiva koostööga, mm, mis meil on olnud siin viimastel nädalatel, viimastel kuudel. Euroopas tuleb teha koostööd, tegemist on trialoogiga, tegemist on demokraatiaga, meil on oma töös parlamenti vaja, Euroopa Parlamenti ja ka riiklikke parlamente. Äh, mina esindan ka Ungari parlamenti ja seetõttu ma pooldan vägagi demokraatlikku Euroopa Parlamendi struktuuri ja raamistikku. suur aitäh teile teiepoolse tehtud töö eest ja ma siiralt loodan, et parlament suudab Äh, majanduse juhtimise paketi osas äh, lähipäevadel või nädalatel lõpptulemuseni jõuda. suur aitäh, Sharon, veel kord! Uh, suur aitäh! ja aitäh nende lahkete sõnade eest, äh, mida te ütlesite. mõnikord on olukord muutunud veidi tormiseks, nagu te ütlesite, siis meil on äh, olnud läbirääkimised kaustade ja, ja küsimuste üle, mis lähevad ka kaugemale majandusjuhtimisest, mõned nendega, mõnedest nendega oleme jõudnud lõpuni, mõnedega on tekkinud teatavad takistusi, aga see ei tähenda seda, et Ungari eesistuja töö kuidagi ohtu satuks. ja ma arvan, et te olete kindlasti suure pühendumusega sellega tegelenud, eriti just majandusjuhtimisega ja me ei oleks, kus me oleme praegu, ilma selleta. ja parlamendil on päris palju, mille eest teid tänada, kuigi see viimane jupp on vaja veel läbida, enne kui loodetavasti saab me enne suve lõppu ka kokkuleppe. Jean-Paul saab sõna. meil on viis inimest nimekirjas. minister. aitäh, härra eesistuja, härra minister, ma tahaks teha kaks märkust. üks äh, on ähm, avameelne ja äh, siiras ja ma tahaks teid tänada sellest, et äh, te olete olnud hea eesistuja ja me väga hindame selle, teid selle eest, et äh, te olete olnud meie käsutuses ja ma tahaks rõhutada, et me oleme teinud väga head koostööd Ungari eesistujaga ja Ungari võib olla rahul selle tööga, mis äh, ära tehti. see oli minu esimene osa, mis oli tõesti siiras ja sõbralik, minu teine äh, osa, äh, märkuse osa on aga pikem ja ma ei ole nõus teie optimismiga mm, praeguse olukorra osas. meil on <clears throat> kaks rasket küsimust, mis on veel täitsa lahtised, Kreeka küsimus ja isegi kui parlament poole selle küsimusega otseselt ei pöörduta, mis kahjuks jääb endiselt äh, valitsustevaheliseks või kahepoolseks küsimuseks, on tegemist siiski väga murettekitava küsimusega, sellepärast et see mõjutab väga palju seda, kuidas äh, mm, äh, tajutakse Euroopa riikide rahandust ja eurot ehkki ma pean ütlema, et Kreeka ei ole otseselt europrobleem, vaid äh, tegemist on Kreeka enda äh, avaliku sektori probleemiga. ja kui äh, mais kaks tuhat kümme äh, seostati äh, Kreekat europrobleemidega, siis tegelikult on need kaks eraldi teemat, aga nüüd teine äh, teema, majandusjuhtimine, olukord on raske, sest äh, parlament on teinud ta-, omapoolsed taotlused, nõukogu Äh, võttis neid mingil määral arvesse, me peame teid äh, selle eest tänama, aga meil on veel kaks äh, rasket punkti, mis kahjuks takistavad edasijõudmist selle teemaga. selge on see, et majandusjuhtimise küsimus tuleb kiiresti ära lahendada. tegemist on küsimusega, mis mõjutab väga tugevalt Euroopa Liidu usaldusväärsust ja tegemist on ka sellega, mida selle usaldusväärsuse küsimusega, mis äh, puudutab Kreekat. Äh, mängus on liikmesriikide äh, võime olla ühelt poolt solidaarsed ja teiselt poolt koordineerida oma majanduspoliitikaid. kõik ütlevad seda, et ei ole võimalik omada ühist valuutat ja seitseteist erinevat majandust. praegu tuleb teha järeldused kriisist mida, need järeldused, mida me enne kriisi ei tahtnud teha, et vajalik on suurem majanduslik äh, koostöö ja mul on tunne, et äh, praegu ei saada aru, millised on äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide vastastikused suhted. paljude valitsus- ja riigijuhtide jaoks on Euroopa Parlament nagu äh, li-, oma riigi parlament, kellele saab anda teatavaid juhtnööre, kus on olemas teatav häälteenamus ja eh, neile antakse siis eh, mm, korraldus eh, võtta selline seisukoht, nagu valitsusel vaja on. parlamenti puhul, Euroopa Parlamendi puhul see aga nii olla ei saa mm, ja, ja li, liikmesriikide par- äh, ja Euroopa Parlamendi ees ei ole ka äh, liikmesriikide valitsused niimoodi vastutavad nagu oma riigi parlamendi ees. see tähendab aga seda, et meil on äh, hoopis teistsugune olukord ja et üks pool ei saa teise poolele oma seisukohti peale suruda. praegu ei ole olukord väga selge. ma kardan, et kui, et me raiskame väga palju aega äh, arutades asju, millel ei ole mingit praktilist mõju. ennetamine näiteks, selleni me näiteks ei jõua, sest et järgnevatel äh, aastatel on meil tegemist hoopis korrektsioonimeetmetega äh, ja kui meil oleks tegemist tõelise kriisiga, siis äh, me ilmselt ei Äh, äh, saaks kasutada selliseid meetmeid, et meil oleks vaja poliitilisi otsuseid. ma tahan tänada Ungarit äh, suurepärase töö eest, aga ma jään mõningal määral kahtlevaks selles osas, mis puutu-, mis hakkab toimuma järgmistel päevadel, sest vaja on teha edusamme ja vaja on aru saada, milline on parlamendi seisukoht ja kuidas edastada meie seisukoht äh, kaaskodanikele. aitäh, nimekiri aina pikeneb, äh, nii et äh, võtame kõigepealt kolm küsimust ja siis saab eesistuja vastata. Karin, kas sa pead lahkuma, muidu sa võiksid küsimuse esitada? jah, alustuseks tahaksin teid tänada selle eest, et te siia öö, olete tulnud öö, oma eesistumise viimaste kuude jooksul tahan teid tänada teie poolt tehtud pingutuste eest ja Andras Karmen, teie olete suutnud ehitada silla parlamendi ja nõukogu erisuste vahele ja see ei olnud mitte lihtne ülesanne. parlamendis me alustasime sellest kahest tuhandest muudatusettepanekust, mis äh, vähenes seitsmesajale hääletusele ja selle Äh, tulemus oli Andrus Karmani kätes, nende läbirääkimiste kätes, mis meil olid. ma arvan, et tegemist on suure saavutusega eelmisel nädalal, et me peaaegu kõik küsimused saime lahendatud. mõnikord ei ole võimalik kõike korraga lahendada, aga ma arvan, et see, mida me nüüd teeme, et me viime selle hääletusele, näitab selgelt, et me oleme saavutanud suurt edu tulles tagasi selle juurde, mida ütles Jean-Paul Gauzes, äh, meil kõigil on suur vastutus, äh, arvestades ka seda Kreeka kriisi, et me suudame leida sellise seadusandliku paketi, mille puhul saab selgelt öelda, et see on äh, tugev alus tagamaks selle vajaliku fiskaalse konsolidatsiooni, aga peame leidma ka tee tagasi majanduskasvu juurde ja töökohtade loomise juurde oma kodanikele. nii et äh, meil tõesti siin on poliitiliselt tundlikud küsimused endiselt laual ja ma loodan, et ühiste pingutustega suudame me leida lahenduse, ma arvan, et see äh, menetlus, mille parlament on kasutusse võtnud, näitab selgelt, et me tahame äh, siin äh, võtta kindla seisukoha, samas aga olen meile oluline ka leida lahendus esimesel lugemisel, nii et äh, ma tõesti tänan teid äh, nende suurte saavutuste eest, mis on saavutatud tänaseni ja loodetavasti suudame ületada ka lähinädalatel need viimased takistused, aitäh! aitäh, Antolin, palun! aitäh! ma sooviks ka tänada nõukogu eesistujat selle eest, et äh, ta meie juurde tuli, selle eest, et äh, mida Ungari eesistumise ajal on ära tehtud ja ka äh, tema tänase sõnavõtu eest. Ungari eesistumine ei ole oluline mitte üksnes sel-, seetõttu, et Ungari oli esimest korda eesistuja, vaid ka seetõttu, et prooviti esimest korda ära praktikas uued otsustus, vast-, otsustuste vastuvõtmise mehhanismid ja ma arvan, et äh, Ungari äh, eesistujana mängis selles osas olulist äh, rolli. oli te-, ka teisi organeid, kes mõtlesid järgi institutsiooniliste küsimuste üle, härra Trichet näiteks äh, majandus, äh, rahandusministrid äh, ja et kasutada samasuguseid äh, meetmeid nagu välispoliitikas, et jõuda edasi integratsiooniga. kas te võib-olla räägiksite mm, sellest, et euro, ECOFIN, eurorühm, komisjon, eesistuja, kuidas minna edasi ning mis puudutab Kreekat, siis ma arvan, et äh, tehakse valesti, kui räägitakse Kreeka kriisist, sest äh, see krii-, kriis puudutab loomulikult kogu Euroopat ja eelkõige euroala, aga tegemist on eelkõige poliitilise kriisiga, kuna Kreeka oma suuruse tõttu võib, võiks meil võimaldada äh, lahendusi leida, me peame rääkima poliitilistest äh, lahendustest, me peaksime rääkima ka majandusjuhtimisest, äh, nüüd on ECOFINis tehtud äh, edasisi edusamme ja nüüd, ja parlament peab tegema omapoolseid samme, aga meil on vaja tõelisi lahendusi, mitte näilisi lahendusi. arvesse tuleb võtta ka meie seisukohta, me soovime majanduskasvu, lähenemist me tohi, soovime võtta arvesse kodanike legitiimseid ootusi. ma tahaksin julgustada teid äh, ka selleks, et te kasutaksite viimaseid päevi veel ära äh, selleks, et äh, neid asju arvesse võtta. ning ma tahaksin tervitada ka teie tööd reguleerimisküsimustes, mis puudutab lühikeseks müümist ja krediidiriski vahetustehinguid ja hüpoteekide valdkonda kus äh, on tehtud erinevaid, korraldatud erinevaid koosolekuid, kus äh, nende õigusaktidega on juba hästi edasi liigutud ja see annab hea aluse äh, koos tööks järgmistel. ja nüüd annan sõna härra ministrile vastusteks. aitäh, Sharon. kallid kolleegid, alustuseks sooviksin tänada teid eesistuja nimel teie heade sõnade eest on ütlematagi selge, et me vajasime teie abi ja toetust ning äh, see meil ka oli. nii et äh, see tähendas meile kindlasti palju. mis puudutab äh, Euroopa Liidu usaldusväärsust, siis siin ma olen täiesti nõus teiega, et Euroopa Liidu usaldusväärsus on hetkel kaalul. kriis ei ole veel möödas ning eh, tegemist on tõesti äärmiselt ohtlike aegadega. Eh, meil on eh, Euroopa Liidu lõunaosas riigivõlakriisid ja samal ajal on meil ka käsitlusel majandusjuhtimise pakett tulevikku silmas pidades, nii et me peame ühele poole saama vähemalt ühega nendest ja me ei saa lahendada äh, Kreeka võr-, võlga kiiresti, seetõttu peame me valima selle teise. vähemalt niimoodi olen mina asjast aru saanud. mis puudutab Kreekat, siis jah, teil on täiesti õigus, teil mõlemal on täiesti õigus, äh, ka mina olen niimoodi asjadest aru saanud, et tegemist on poliitilise kriisiga. ja kokkuvõtlikult rääkides me peame tegutsema äärmiselt ettevaatlikult lähikuu jooksul, sest mingisuguseid lihtsaid lahendusi Kreeka kriisile ei ole. sooviksin tänada Corinni äärmiselt lahkete sõnade eest. ma olen aru saanud, et me oleme lõppkokkuleppele väga lähedal võib-olla isegi üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti või üheksakümmend kaheksa protsenti, aga me oleme jõudmas väga lähedale sajale protsendile. nii et öö, äh, oleme lõppkokkuleppele väga lähedal, Euroopa on, vajab seda lõppkokkuvõtet, see on kindel. Euroopa Liit on ohus äh, mis puudutab rahvusvahelisi turge, nii et me peame siin olema edukad äh, ja majandusjuhtimise pakett võib sellise edu just kaasa tuua. niisiis, mina olen aru saanud, et meil on vaja veel üks sentimeeter edasi liikuda, et oma eesmärk saavutada. mis puudutab Antolini märkusi ja küsimusi, siis äh, siinkohal ütleksin, et äh, peamine mulje, mis mulle on jäänud äh, koostööst äh, nõukogu, komisjoni, äh, keskpanga ja parlamendi vahel, on, et me tõesti saame ja oleme võimelised koos töötama. asi ei ole nii ilmselge, nagu ta tundub olevat. nii et me jah, saame, oleme võimelised tegema koostööd vähemalt selline mulje mulle on jäänud äh, Ungari eesistumisest. nii et süsteem töötab. aga äh, tegemist on äärmiselt piinarikka protsessiga, mis on veidi liiga aeglane. mõnikord me jääme ajakavast tõesti maha, aga see töötab. loomulikult olen teiega täiesti nõus selles osas, et äh, me ei saa lahendada poliitilist kriisi äh, finantsvahenditega, tegemist on poliitilise kriisiga. ja see, selle juured on Euroopa ajaloos. viitan äh, siin nüüd küll Kreeka küsimusele, aga see jäi väljapoole Ungari eesistumist, meie ülesandeks oli keskenduda oma nõukogu ülesannetele ja loomulikult eh, Eurotsooni riigid on need, kes tegelevad Kreeka olukorraga. mis puudutab eh, seda majandusjuhtimise paketti, siis ütlen, et mina olen endiselt optimistlik, aga mina olengi loomult optimist Äh, olen optimistlik selles osas, et äh, saavutatakse lõppkokkulepe, sest äh, meil on ajaline surve, ähm, meil on surve, mis tuleneb teatavatest vigadest, mis sai tehtud minevikus, me peame parandama oma mainet siin Äh, nii et äh, majanduse juhtimise pakett on äh, äärmiselt vajalik, mis puudutab Eurotsooni tulevikku, euro tulevikku, aga ka Euroopa Liidu tulevikku. nii et annan sõna ka Andrasile siin ja veel kord suur aitäh nende lahkete sõnade eest, mida te väljendasite eesistumise kohta. aitäh! minul on kaks kommentaari, mis puudutavad finantsregulatsioone, seda kõigepealt ja siis majandusjuhtimist. mis puudutab finantsregulatsioone, siis äh, see on samuti oluline osa äh, kõikehõlmast reageeringust, äh, meil oli finantskriis, panganduskriis ka, mitte ainult riigivõlakriis, ja on äärmiselt oluline saada siit õiged õppetunnid ning rakendada paremat regulatsiooni siin valdkonnas Äh, nagu te mäletate, siis äh, kriisi tipphetkedel need krediidivahetused, lühikeseks äh, müümine, need seadsid ohtu finantsturgude normaalse töötamise, me oleme saavutanud nõukogus hea lähenemise, mis puudutab uusi regulatsioone Äh, lühikeseks müümise koha pealt ning äh, päris kaugele oleme me jõudnud ka vastava määruse arutamisega parlamendis varsti, nii et suur aitäh selle eest. nagu me teame, siis äh, kahe tuhande kaheksanda aasta see sügisel oli suur probleem sellega, et hoiuste tagamise süsteemid ei olnud Euroopas harmoniseeritud, raha voolas ühest riigist teise ja inimesed üritasid leida neid äh, lünki süsteemis. Neid nad ka leidsid. nüüd oleme saavutanud nõukogus üldise lähenemise uue äh, direktiivi osad, mis puudutab äh, hoiuste tagamise skeeme, mis harmoniseeriksid selle raamistiku kogu Euroopa Liidus, see nõuaks eelrahastatud äh, Äh, hoiuste tagamise fonde esimest korda ja see nõuaks seda igal pool Euroopas. ja loodetavasti äh, selle mandaadiga nõukogus äh, ametisse astuv Poola eesistuja suudab ka selle koha pealt varsti teiega kokkuleppele jõuda. see on ka oluline õppetund kriisist, et me Äh, vähendaksime seda vastaspoole riski. meenutaksin äh, seda, mis juhtus pärast äh, Lehman Brothersi kokkukukkumist. radikaalne uus lahendus on see, et tuuakse sisse kesksed vastaspooled, mis puudutab derivaate, need emir on äärmiselt kõikehõlmav ning äh, detailidesse laskuv äh, uus äh, määrus. viimase kuue kuu jooksul oleme saavutanud tohutut edu selle kausta arutamisel nõukogus ja eile oli ministritel võimalus ka pidada poliitilist diskussiooni lahtiste küsimuste üle ning äh, usume, et nõukogu eesistuja on val varsti valmis alustama dialoogiga parlamendiga, me teame, et parlament on selles küsimuses juba kaugemale jõudnud ning me teame, et me peame üsna varsti ka selles osas valmis olema. ja veel üks näide lõpetuseks, mis ei ole ehk nii palju seotud kriisiga, aga on samuti äärmiselt oluline klientide jaoks äh, Euroopa avalikkuse jaoks, see on uus SEPA määrus, kus äh, me oleme jällegi saavutanud üldise lähenemise ning äh, oleme alustanud juba ka konsultatsioone parlamendiga ning ma loodan, et äh, selle uue määruse saabumisest saavad meie inimesed kasu kui meil on selline uus Euroopa ülene integreeritud maksete süsteem. ja lõpetuseks äh, veel üks märkus äh, majandusjuhtimise paketi koha pealt. Äh, mul on homme ka täiskogul võimalik paar sõna selle kohta öelda aga ma tõesti usun ja seda ma näen ka nõukogust, et hetketekst, mis on peaaegu kokku lepitud tekst, julgen öelda, et see on palju parem ning kõrgema kvaliteediga kui äh, üldise lähenemise ajal. me oleme äh, teie ettepanekute põhjal nõustunud äh, selliste oluliste küsimuste sissevõtmisega nagu Euroopa poolaasta kodifitseerimine. võin teile öelda nüüd, et teil oli õigus. alguses äh, äh, kartsime me selle Euroopa poolaasta panemist määrusesse, just sisulisse ossa, aga usun, et teil oli õigus, väga hindan ka majandusdialoogi küsimus selleks, et parandada vastutusvõimet eh, ning läbipaistvust, mis puudutab majandusjuhtimist Euroopa tasandil ning eh, eilne nõukogu öö, eh, Äh, kaasas sellesse, sellel tasandil, sellesse mudelisse ka individuaalsed liikmesriigid ning usun ka, et deposiidi äh, äh, kaasamine varasemas etapis makromajandusliku tasakaalu puudumisse, ma arvan, et see on väga suur sisuline parandus siin ning äh, on vastavuses äh, nende põhimõtetega, mille osas kokku lepiti nõukogus äh, ning ka ülemkogus juba varem, et äh, sanktsioonid tuleks kehtestada varem, aga progressiivsematel alustel. usun, et me oleme parandanud ka tulemustabeli kvaliteeti, eh, nii selle kujundust, kui meil on selline kahetasandiline lähenemine, mis peegeldab palju paremini seda, mida saab oodata sellest analüütilisest vahendist eh, siin olulises järelevalvemehhanismis, aga me oleme saavutanud ka hea kompromissi selle koha pealt, kuidas kaasata Euroopa Parlamenti selle tulemustabeli vastuvõtmisse. ning äh, usun, et äh, see on ka oluline samm edasi, et meil on konkreetne ülevaate klausel, mis puudutab eurovõlakirju, äh, et asjad oleksid endiselt avatud äh, liiga vara on veel, et selle küsimusega ühele poole saada, aga me peame võimalused lahti jätma, peame uurima selle olulise küsimuse erinevaid variante. ja lõpetuseks usun, et äh, oli tohutuks saavutuseks, et me suutsime kokku leppida äh, me äh, makromajanduslike tasakaalutuste puhul kahes kohas ning see on minu arvates oluline. eile nõukogu nõustus ka, et äh, järe, ülevaate klausis oleks kas konkreetne klausel, mis puudutab ennetavat osa ja äh, selle ümberpööratud kvalifitseeritud äh, häälteenamusega hääletamise koha pealt. see ja Eh, siin tuleb arvesse võtta erinevaid asjaolusid, sest et samal ajal otsustas nõukoguga eh, selgitada ja laiendada eh, deklaratsiooni, nii et nüüd vastupidiselt varasemale versioonile on nüüd selline selge deklaratsioon, mis tuleks teha avalikult iga kord, kui nõukogu ei järgi komisjoni soovitusi. aga ka rakendusala laiendati eile, sest et nüüd puudutab see mitte ainult soovitusi, vaid ka komisjoni ettepanekuid. kaks öö, äh, äh, suurt sammu, mis tugevdavad seda lähenemist, äh, samal ajal see laiendab ka ülevaateklauslit, nii see tähendab seda, et asi on nüüd täitsa selge kui selline lähenemine ei tööta, siis on selge vajadus hetke otsuse tegemise eh, protsess üle vaadata ennetavas osas. nii et see on selge deklaratsioon sellest, et nõukogu on valmis need asjad üle vaatama, eh, kui see moodus, mis varem valiti ja mida on nüüd veel tugevdatud, eh, ei tööta Thank you very much for that. I, I'm, I'm hurrying you along cause.... suur aitäh, meil on veel kolm saadikut, kes tahavad küsimusi esitada ja meil on aega vähe. Äh, Šuntis, äh, Veene Längin ja veel üks kolleeg. Äh, nad esitavad kindlasti küsimusi erinevatel küsimusel. Nikolai, palun kõigepealt. aitäh, proua esinaine. ma soovin et me ei kõhkleks äh, siin pidamast korralikku arutelu. Teie äh, eesistumise aeg läheneb lõpule. kõneleja küsib, kas tõlge on olemas ja kordab, et kuna Ungari eesistumise aeg läheneb lõpule, aga ka meie kohtu, koosolek hakkab lõpule lähenema, siis ma teen lühidalt, mul on väga hea meel, et te äh, siia tulite, mul oleks teile väga palju küsimusi härra minister, ja see ei ole seotud sellega, et te ei oleks mingeid teemasid käsitlenud tänases sõnavõtus, vaid sellega, et viimase kuue kuu jooksul ehk teie eesistumise ajal kahjuks Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel praktiliselt puudus parlamentaarne kontroll nõukogu üle ma ei tea, kuivõrd teie selle eest vastutasite. meil ei olnud äh, võimalust, äh, välja arvatud kirjalikud küsimused, äh, esitada nõukogule küsimusi ma arvan, et tegemist ei olnud teie otsusega, aga ma tahaksin nüüd siiski mõningaid küsimusi vähemalt lühimalt puudutada. Ehm, kuidas on olukord Kreekaga? kas Kreeka on esitanud äh, Äh, taotlusi, kasutamaks euro-, äh, äh, globaliseerumise fondi Ungari esimesistumise ajal ning ma tahaks kuulda ka vastust järgmisele küsimusele, et milline on olukord euro-, IMF-iga ja IMF-i poolse toetusega, kas kokkulepe IMF-iga oli rahvusvahelise õiguse kohane kokkulepe ja kas teie ECOFINis kontrollisite, et kas IMF-i osalus majanduspoliitilistes toetusmeetmetes euroalas on tõepoolest kooskõlas Euroopa Liidu aluslepinguga, kas nõukogul on va-, langetatud spetsiifiline otsus äh, rahvusvahelise koostöö kohta äh, Euroopa Liidu organite ja rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide vahel, miks äh, parlamendi arvamust e-, ei ole küsitud, nagu see peaks olema nagu see peaks toimuma, kui tegemist on rahvusvaheliste lepingutega? Te olete kindlasti ära palju, väga palju ära teinud ministrina ja Euroopa parla- ja, ja, ja Ungari parlamendisaadikuna. kuidas teie parlamendisaadikuna äh, suhtute sellesse, et meil on nii vähe mänguruumi, kuidas on võimalik kujuta-, kujundada poliitikat eh, nii, et see tuleks vastu teie kodanikele, kui te aga eh, Eh, seota oma käed eh, selliste rahvusvaheliste lepingutega. sellega ma praegu lõpetaks. Eh, Jose, palun. aitäh, proua esinaine, aitäh, härra minister, et te täna meie koosolekule tulite. Oscar Wilde ütles, et ei ole olemas häbematuid küsimusi, vaid on olemas ainult häbematud vastused. ja ma arvan, et äh, ma palun, et te annaks meile nüüd häbematu vastuse. me oleme ühel meelel selles osas, et Euroopa Liit ei toimi optimaalselt ja küsimus on selles, et kas äh, meil on vaja keskset äh, valuutapoliitikat, rahapoliitikat, millega käiks, millega kaasneks ka vastav äh, maksupoliitika selleks, et oleks võimalik koordineerida majanduspoliitikaid, sellepärast et see, seda seni ei ole soovitud ning nüüd me konstateerime, et meil on vaja poliitilist äh, rahaliitu, kui meil ei ole selliseid asju paralleelselt olemas, siis oleks meil tegemist nagu mm, taimetoitlasest tiigriga. härra Trichet rääkis äh, rahandusministritele, et milline et peaks äh, olema edasine areng eurovõlakirjade teemaga seoses, osa on selle vastu, mina tahaks aga teada, et kuidas äh, te soovite seda poliitilist liitu äh, kooskõlastada teiste teemadega ja millised on äh, meie ees olevad takistused, ma tahaksin kuulda, et mida teie mm, oma kogemustest lähtudes teha tahaksite? lühike küsimus, Ungari eesistujariigina on teinud väga head tööd minu meelest, selles ei ole mingit kahtlust ja et tegemist on kolmikeesistumisega, siis ei ole vaja iga Äh, teemat lõpetada kolmekümnendaks juuniks. kui te ante, annate need teemad edasi Poolale, siis äh, on tehtud tööl ikka väärtus. meie ei taha igal juhul teile, meie ei taha igal juhul mingit äh, survet avaldada ning teiseks, parlamentaarne kontroll ei ole meie jaoks peamine teema, sellepärast et äh, parlamentaarse kontrolli nõukogu üle, äh, seda teostavad äh, liikmesriikide parlamendid. meie kontrollime komisjoni, nõukogu ei pea siin vastutama nendele küsimustele, mis tegelikult kuuluvad siseriiklikusse pädevusse. aga mul on kahtlusi, kas nõukogu on tegelikult üldse valmis järeldusi tegema. selle, seda me saame küll arutama, kui kaasotsustaja. kui me vaatame majandusjuhti, juhtimise paketis me näeme, et alati äh, ECOFINis ei leitud äh, äh, üksmeelt, et ei suudetud kokku leppida vajalikes meetmetes. see on alati olnud ECOFIN, kes ei ole kokkuleppele jõudnud ja kui me soovime nüüd poolautomaatset protsessi ja need asjad lihtsalt lükatakse teiste kaela, siis me ju tegelikult ei tee mingeid järeldusi ning teine küsimus on ter-, tuletistehi-, instrumentide reguleerimine Äh, nõukogus on äh, kolm korda muudetud äh, reguleerimisala, alguses OTC, siis kõik tuletisinstrumendid, nüüd jälle OTC. meie mm, tahtsime kooskõla G kahekümne ettepanekutega ja komisjoni ettepanekutega, aga me ei ole kunagi saanud aru, miks Ungari eesistujana on pidevalt muutnud selle direktiivi Äh, reguleerimisala, palun selgitage in.... Mm, kolme minuti pärast äh, meil enam tõlget ei ole ja arvatavasti me saame oma tööga veidi pikemalt jätkata, aga sellises keeles, millest te siis sõna ka võtate, niisiis seetõttu palun tehke võimalikult lühidalt. suur aitäh, Sharon, ma püüan teha nii lühidalt kui vähegi võimalik. mis äh, puudutab erinevaid küsimusi. Kreeka mm, kriis ja lahendus sellele ei olnud ECOFIN-i nõukogu äh, päevakorras, sellepärast et Eurogrupp tegeleb selle kriisi äh, lahenduse otsimisega, see on kindel. mis puudutab Ungari parlamenti, äh, siis meie, ungarlased, suutsime muuta komisjoni soovitusi me protestisime mõnede soovituste vastu ning olime eriti äh, äh, taustadokumendi teatud osade sõnastuse vastu äh, ning komisjon muutis seda teksti suuresti. ja ähm, see on siis, see oli siis Ungari Äh, valitsuse tegevuse ja, ja see on riiklike mm, valitsuste vastutus. Äh, teil on täiesti õigus. Euroopa äh, Liidust rääkides tuleb meeles pidada, et siin on tegemist finantsliiduga ja nii edasi siin võib näiteks tuua Prantsusmaa, äh, kus läks kakssada aastat, et äh, Prantsusmaad ühendada. ma arvan, et äh, meil Euroopas ei lähe vaja kahtesadat aastat ja ma isegi ei tea, kas meil on aega kakssada aastat, aga tegemist on väga aeglase protsessiga ja Mm, väga aeglase menetlusega, mis meil viib ühtse Euroopani, meil on vaja äh, rahaliitu, meil on vaja äh, väga vaja äh, fiskaalliitu, meil on vaja eurovõlakirju ning muid instrumente, mis võimaldaks meil kriisiga toime tulla. ja kriis on just see, mis on pannud meid mõtlema liidu tugevdamisele me eh, oleme kriisist ka eh, tänaseks juba üle saanud, aitäh! suur aitäh, ma teen väga lühidalt eh, tuletisinstrumentide küsimuses. määruse reguleerimisala komisjoni ettepanekus oli tõesti ainult börsivälistele tuletisinstrumentidele keskendunud ning ei hõlmanud tuletusinstrumente, millega kaubeldakse börsidel. mina ei näe põhjust, miks äh, on osapoolte riskid äh, nendel kahel juhtumil teistsugused aga Belgia eesistuja ettepanek oli juba seda reguleerimisala laiendada ning eh, hõlmata ka börsil noteeritud tuletud instrumendid, aga selge on see, et liikmesriigid kasutavad neid erinevalt ning eh, viimastel kuudel Äh, oleme me püüdnud reguleerimisala küsimuse eraldada äh, erinevatele dimensioonidele, aruandluskohustus, aruandlusnõuded äh, ning vaba ja aus juurdepääs ja me loodame, et me suudame saavutada teatud kompromissi liikmesriikide vahel nendel alustel, aitäh! suur aitäh! sellega on küsimuste voor lõppenud, ma tahaksin saadikutele meelde teada seda, et täna pealelõunal kell kolm äh, arutame me ühte küsimust, mis on äh, majanduse üleilmne juhtimine äh, ja see on Gunnar Höckmarki raport, ma loodan, et te ka siis kohale tulete, suur aitäh teile veel kord, meie Ungari kolleegid, suur aitäh teile kogu tehtud töö eest, aitäh, Sharon! ja suur aitäh veel kord kõigile!